tema perekonnale, tema lähedastele ning ka tema fraktsioonile. peale selle on Rootsi meile teatanud, on teatanud Euroopa Parlamendi presidendile, et Jakob Talunde on valitud Euroopa Parlamendi saadikuks ning ta asendab härra Peeter Eriksoni. härra Talunde asub saadikuna ametisse seitsmendast juunist kaks tuhat kuusteist ma tervitan kolleegi ning tuletan et-, meelde, et tal on Euroopa Parlamendi liikme, Euroopa Parlamendi organi liikme kõik õigused ja kohustused, mis on välja toodud meie kodukorras